järgmisena saab sõna härra Pruudi ning äh, ma tervitaksin siin ka peapiiskop Ortegat, kes on saalis. Äh, ta esindab Portugali senatit. tere tulemast meie hulka δράτω με τις ευκαιρίες για να εκφράσω την αλληλεγγύη ja nüüd äh, tahaksin ma äh, avaldada ka kaastunnet äh, Portugali rahvale üldiselt ja Madeira elanikele eriti, kes on viimase paari päeva jooksul pidanud läbi elama kohutavaid kannatusi.